ma tänan teid kõiki selle mõttevahetuse eest ja ootan huviga eh, meie edasist tööd sellel teemal. suur tänu, raportöör ja nüüd me oleme selle arutelu lõpetanud. kõigepealt ma eh, tahaksin teile eh, teavitada, et Prantsuse võimud teatasid Eh, härra Estel on võetud eh, Prantsuse parlamendi liikmeks ning vastavalt eh, punktile seitse kaks on see valimine toimunud ja see ei sobi kokku saadiku statuudiga ja härra Toom on valitud parlamendi, Euroopa Parlamendi liikmeks kaheteistkümnendal mail ning ta jätkab oma tööd Äh, Michel Danton on, kes äh, valiti Euroopa Parlamendi, asendab teda. Äh, kõik see jõustub kahekümnendal juun-, jõudus kahekümnendal juunil kaks tuhat kaksteist, ma tahaksin õnnitleda uusi kolleege. härra Eh, Tontin ja eh, proua Koti eh, on parlamendi liikmed. ja nüüd me läheme edasi üheminutiliste kõnedega. alustaksime proua Saborsk, kas teil on aega üks minut? suur tänu, proua president mina tahaksin kasutada seda võimalust ning eh, rääkida eh, uutest eh, rändlustasudest, mis on nüüd väiksemad, niisugune, niisugune